head kolleegid, jätkame tööga ja ma tahaksin nüüd tervitada ja tänada härra Viirandit ja härra Sassuulit, asepresidente, kes tulid siia selleks, et vastata meie küsimustele parlamendi eelarve kohta. tahaksin samuti Äh, tänada äh, ja tervitada meie peakvestorit. ja peasekretär Vellet ja härra Rüübigit. me räägime nüüd äh, meie reformist ja targad leidsid, et me võime selle eelnõu panna sügav külma nii-öelda ja võtta selle välja enne järgmisi valimisi. tegemist on siis tavalise menetluskorra külmutamisega ja annan sõna Paul Rüübikile, kes juhatab teema sisse ning seejärel saavad sõna asepresidendid Sassuli ja Viiland ning ka peasekretär saab pärast seda sõna. palun, härra Ruubi suur tänu esimees Artuiile. nüüd algab üks väga tähtis etapp. pärast seda, kui asepresidendi Viilandi ja Sassooliga nüüd mitte esimest korda neid läbirääkimisi ei pea, vaid oleme välja töötanud juba täitsa traditsioonid, kuidas üksteisega ümber käia, on mul väga hea meel, et Äh, variraportöörid on ka selle valdkonnaga väga hästi tutvunud. ei ole nii, et äh, menetlus käib täpselt samamoodi nagu eelmistel aastatel. see eelarve on siiski natukene teistsugune, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve. meil on siin kaks põhisammast mis mängivad väga tähtsat rolli. esiteks on tegemist Euroopa Parlamendi valimiste aastaga ja sellest tulevad teatud erandid. meil on erakorralisi kulutusi, sest meie jaoks on väga tähtis Euroopa kodanikud valimiskastideni viia see on meie ülesanne ja kui juhtub see, mis Slovakkias eelmine kord, et ainult kolmteist protsenti Äh, hääleõiguslikest läheb valima, siis on see häbiväärne, me peame tõesti hoolitsema selle eest, val-, et valimisaktiivsus oleks kõrge ja seda ei ole võimalik teha ilma rahaliste vahenditeta. tänan väga peasekretär Vellet, et ta toetab meid äh, valimisaasta ettevalmistamisel ja et kasutame nüüd rohkem ka Euroopa Parlamendi uuringute teenistust, et me saaksime erinevat statistikat ja analüüse oma töö korraldamiseks, et me saaksime võidelda võltsuudiste vastu, mis kindlasti levivad veelgi rohkem just valimiskampaania ajal. ja peale selle tuleb toetada ka saadikute tööd ning me peame näitama, et parlamendis tehakse tõsist tööd väga tähtis on ka, et me teaduse ja meediakeskust Strasbourgis toetame meie vastused võltsuudistele on tihti liiga hilised ja aeglased. meil tegelikult ei ole ka piisavalt teadmisi, et nende vastu võidelda ja seepärast siis me näeme, et need võltsuudised on ajalehtede esikülgedel ja uudistesaadetes ja alles paar päeva hiljem saame me selgitada, milles tegelikult oli asi Euroopa ja Euroopa Parlamendi kompetentsi tuleks tõesti valimiskampaanias paremini välja tuua. meil on vaja kommunikatsioonistrateegiat selleks, et äh, võita see demokraatiaalane arutelu. me ei tohi ära unustada ka seda, et Äh, Ühendkuningriigis kolmandik rahvast otsustas demokraatlikust korrast loobuda. Nad ei soovi meiega ühe laua taga istuda ja meiega koos demokraatlikke otsuseid vastu võtta. see on tõesti mõtlemapanev, et äh, praegusel ajal soovitakse tagasi minna vana süsteemi juurde, mis varem on nii palju häda ja õnnetust endaga kaasa toonud. ja sellepärast on ka väga tähtis, et me Euroopa institutsioonide demokraat-, riikliku mõõtme paremini välja tooksime. ja ma kujutan ette, et kõik need trollid väljastpoolt Euroopat, kes praegu ootavad oma võimalust äh, hakata võltsuudiseid levitama, et ka nemad aktiviseeruvad veelgi rohkem valimiskampaania ajal selleks, et äh, meid äh, üle raputada valede uudistega kommunikatsioonistrateegia kõrval on meie jaoks väga tähtis, et erakonnad saaksid ka oma profiili välja tuua. Euroopa kodanikud peavad saama võimaluse valida erinevate valikute vahel, erinevate eh, teadmiste ja ideoloogiate vahel. meie parlament on laiapõhjaline, eriti mis puudutab erakondi, siis tegelikult kogu maailmas ei ole ühtegi teist parlamenti, kus nii paljud erinevad ideoloogiad oleksid esindatud ja kui me vaatame oma tööd, siis ei ole ka ühtegi parlamenti, mis eh, paljudesse erinevatesse valdkondadesse nii palju süveneks nagu meie. ja see on tähtis ka erakondade jaoks, et erakonnad saavad tõesti need erinevad vaated kokku ühe laua taha tuua ja see on võimalus ka kodanike jaoks, sest nemad saavad otsustada ühe erakonna heaks, mis siis nende arvates nende huve kõige paremini esindab parteide toetamine on tähtis, me teame väga hästi, et meie koduriikides parteid tegelikult ei ole valmis üle-euroopalist valimiskampaaniat pidama. ma arvan, et olukord on pea kõikides liikmesriikides sama ma mäletan ka seda, kuidas mina alustasin kunagi kohalikul tasandil parteist, siis piirkondlikul tasandil ja jõudsin hiljem alles riiklikule tasandile. ja kogu aeg oli vaja endal alati võidelda neid võitlusi valimiskampaaniate ajal. just sellepärast on väga tähtis, et me ka Euroopa tasandil erakondasid toetaks. meie probleemiks on see, et umbes viiskümmend protsenti, eelmine kord vise, vist isegi rohkem kui viiskümmend protsenti saadikuid pärast ametiperioodi oma töö lõpetas või kaotas ja meil on vaja siis üleminekutasusid maksta mitte ainult saadikutele, vaid ka nende assistentidele ja sellepärast on meil vaja need üleminekutasud paika panna nii saadikutele kui ka assistentidele ja ka praktikantidele. siin on meil eesmärgiks viis protsenti personali vähendada ja me nüüd loodame, et ka see eesmärk on meil võimalik nüüd saavutada, viimased sammud on veel vaja teha Need on siis kõige tähtsamad põhimõtted. minu jaoks on väga tähtis ka üheskoos kvestoritega luua nii vanade kui ka uute liikmete jaoks äh, korralikud töötingimused, et oleks piisavalt kontoripinda ja oleks olemas ka varustus äh, juba esimesest päevast äh, peale. me ei tohi ära unustada, et meil on üha rohkem noori liikmeid, kelle ootused äh, IT-süsteemide osas on hoopis teistsugused kui vanematel liikmetel. me peaksime ka sellisteks arenguteks olema valmis, ehk et meil oleks siis Brüsselis kõigil saadikubüroo pluss veel kaks kontorit ja Strasbourgis saadikukontor pluss veel üks kontor. meil on vaja toetada ka neid assistente, kes äh, värskelt parlamenti tulevad ja peame hoolitsema ka selle eest, et parteide liikmed oleksid valmis äh, oma äh, tööd siis tegema saadikute juures Euroopa Parlamendis, seejuures on väga tähtis üle vaadata siis ka üldkuluhüvitiste reeglistik ja kui mõni partei lõige tuleb siis assistendiks saadiku juurde, siis ähm, peab tema jaoks ju ka piisavalt motivatsiooni ja stiimuleid looma, et ta üleüldiselt oleks valmis seda tööd ähm, tegema hakkama peame jätkama ka hoonete poliitikaga, eriti Adenaueri eh, hoonega tuleb meil tegeleda, seal transpordiprobleem tuleb lahendada. parlament peab tegelema selle küsimusega ja meie peame hoolitsema selle eest, et valitud lahendus oleks hea. aitäh selle sissejuhatuse eest ja nüüd kuulame ära asepresidendid, kes alustab, kas härra Viiland või härra Sassooli? härra Sassooli suur aitäh, head kolleegid. tahaksin tänada ka äh, raportööri härra Rubikit. me oleme kõik varasemalt ka eelmiste eelarvete pool koostööd teinud ja, ja mõistame üksteist hästi. see on väga oluline ka selleks, et olukorraga toime tulla. kaks tuhat üheksateist eelarve, nagu ka härra Rubik ütles on äh, erinev natuke, sellepärast et tegemist on valimiste aastaga ning sellest tulenevalt äh, kaasneb eelarvega terve rida äh, probleeme, mida teiste eelarvete puhul ei ole, nii et me peame sellega arvestama oma ülesannet täites. me peame tagama ikkagi, et meie institutsioon toimiks ka valimisaastal hästi. kaks tuhat üheksateist on ette nähtud mõningad erikulud mis iseloomustavadki valimisaastat, sellepärast et äh, siia käivad ka mandaadi lõpukulud äh, ning äh, hüvitised neile saadikutele, kes lahkuvad, hüvitised assistentidele, kes enam siia tööle ei tule. lisaks ka kulud, mis on seotud valimiskampaania läbiviimisega see on siis suuremaks osaks erakorralistest kuludest. lisaks sellele me räägime üldisest eelarve suurenemisest kolme koma üheksa protsendi ulatuses võrreldes kaks tuhat kaheksateist eelarvega. kahekümnest protsendist Äh, mis kulutatakse viiendas äh, rubriigis halduskulude all äh, mitmeaastase finantsraamistiku raames. ja need protsendid on siis kõige madalamad võrreldes viimase viieteist aastaga. Euroopa Liidu ja Ühendkuningriikide vahelised läbirääkimised, nagu te teate tõid kaasa endaga kokkuleppe, mille kohaselt siis Ühendkuningriik osaleb kaks tuhat üheksateist eelarves, kuid ka kaks tuhat kakskümmend eelarves. kaks tuhat üheksateist esialgne eelnõu siis äh, arvestab seitsmesaja viiekümne ühe saadikuga ning äh, kahekümne kaheksa liikmesriigiga ning äh, siin kohal tuleb silmas pidada ka AFCO komisjonis peetavaid äh, arutelusid äh, parlamendi koosseisu üle äh, ja selle üle, mis juhtub siis, kui Ühendkuningriik lahkub ja meil jääb alles ainult seitsesada viis saadikut. üleminekuhüvitised saadikutele ning assistentidele, kes ei jätka enam koostööd meiega on siis ette nähtud samuti ning äh, lisaks sellele on äh, ka äh, vallandamiskulud ning kõik need kulud on siis üksikasjalikult ära toodud ka eelarve eelnõus, mis peatselt saate. valimiskampaania. muidugi saab see olema äärmiselt oluliseks perioodiks meie institutsiooni jaoks me peame vastu seisma Euroopa vastastele tuultele ja peame kontakti astuma nende eurooplastega, kes võiksid toetada Euroopa projekti, aga kes ikkagi peavad hääletama minema selleks. me peame samuti veenma neid, kes on vaenulikud Euroopa projekti suhtes ja peame võitlema valeinformatsiooni ja propaganda vastu. näiteks Brexiti puhul me näeme, millised arutelud toimuvad ka veel praegu neil nädalatel Suurbritannias. seega tuleb kampaaniat pidada erinevatel tasanditel, tuleb kaasata Euroopa Parlamendi eh, liikmed, eh, erakonnad ja meie parlament. kaks tuhat üheksateist on kaheksa koma kolm miljonit eurot selleks ette nähtud. Need lisanduvad kahekümne viiele eh, miljonile, mis ette nähti eh, kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, sellepärast et juba eelmisel aastal me nägime ette teatud eh, vahendid valimiskampaania läbiviimiseks. ja need vahendid siis pandi selle aasta eelarvesse kuna siin me tegutseme mitmel erineval tasandil. ja lisaks sellele on ka spitsenkandidaat komisjonis vaja leida, siis on oluline meie meelest, et Euroopa erakonnad saaksid kasutada piisavalt vahendeid äh, selleks, et nad suudaksid valmis kampaaniat läbi viia ning siin on oluline, et meie omalt poolt toetaksime nende jõupingutusi. samas on oluline ka Äh, kommunikatsiooni parandada liikmesriikides selleks, et meil oleks otsesem äh, ning äh, tugevam side meie erinevate piirkondadega. probleemid, mis on seotud julgeolekuga. nagu te teate, meie eelarve juba aastaid näeb ette ka vahendeid teatud delikaatsete küsimuste lahendamiseks teate, et ka julgeoleku küsimus on ju avalikkuse jaoks oluline, eriti just Brüsseli linnas. Te teate, et Brüsselit tabasid vägagi traagilised sündmused. esiteks on oluline Wise'i äh, sissepääsu äh, julgestamine tagada ning samuti teiste hoonete oma selle tööga alustasime kaks tuhat kuusteist, kuid ei ole veel lõpetanud. kaks tuhat üheksateist on ette nähtud olulised investeeringud, eriti just Wise'i äh, sissepääsu kohta ning samuti on ette nähtud äh, struktuur äh, siis, mis kataks vastuvõtu külastajatele ning ka julgeolekukontrolle. projekt on suurepärane, IPAX projekt, meil on ette nähtud kaks tuhat viisteist, see juba pärast Pariisi rünnakuid ning me tahtsime siis äh, tagada, et parlamendil oleks kaasaegne julgeolekutehnoloogia kas-, kasutada, integreeritud süsteem, see kindlasti äh, parandab äh, julgeolekut siin ning parlamendile juurdepääsu. Mm, ning seda saaks kasutada siis meie julgeolekupersonal, see võimaldab samuti kokku hoida Eh, sellepärast et meil ei lähe enam vaja vananenud tehnoloogiaid ja neid eh, töökorras hoida. julgeolek tõesti on äärmiselt oluliseks teemaks ka eh, informaatika valdkonnas. me oleme nimetanud siin ametis ka kesktasandi juhi, kes siis on vastutav igasuguste ohtude eest, mis ning me tugevdame veelgi tööd selles valdkonnas selleks, et tagada suurem ohutus eh, informaatika valdkonnas. Te teate, et endiselt on pidevalt eh, rünnakuid siin. endiselt kinnisvara kohta tahame parandada assistentide ja saadikute eh, töökeskkonda, see ei ole lihtsalt üks võimalusi edasi liikuda, vaid see on selge vajadus, võttes arvesse, millises olukorras meil kontorid on me peame tagama saadikutele äh, head tingimused, peame laiendama nende tööruume, meil on siin mitmeaastased rahastamise projektid kaks tuhat üheksateist, tuleks äh, Luksemburgis kaart äh, idatiiva väljaehitamine e-parlamendi projekt, mis minu meelest on samuti väga oluline. see pakub meie saadikutele ja kaastöötajatele ja kogu administratsioonile võimaluse kasutada kaasaegseid töövahendeid ja pakkuda paremaid äh, teenuseid äh, avangardistlikke teenuseid, siin on parlamendi äh, sisedokumentatsiooni äh, projekt Hermes ning äh, me tahame samuti vähendada personali, viis protsenti oli siis see eesmärk, milles leppisime kokku institutsionaal-, institutsioonide vahelises kokkuleppes. viiskümmend üheksa töökohta tähendab see parlamendi jaoks lükkasime edasi seda otsust, et eesmärki saavutada ja ma näen, et siin tõesti on jõupingutusi tehtud ja me oleme suutnud äh, ka oma ülesanded täita vast-, vastavalt institutsioonide vahelisele kokkuleppele. parlament on tõsiseid jõupingutusi teinud, me oleme ka äh, kõige rohkem kannatanud institutsioon me oleme siiski suutnud äh, tööd jätkata, oleme ja seda peaksid ka teised tunnustama, aitäh. Merci, merci, monsieur vice-president, la parole est aitäh. ja nüüd asepresident Viiland, palun. jaa, vielen dank, Herr. suur tänu, härra esimees. siin on päris palju juba ära öeldud päris mitme valdkonna kohta. ma tahaksin ametlikult veel kord öelda, et turvalisuse küsimuses ja tegelikult ka analoogses maailmas ja mingil määral ka digitaalses maailmas, mõeldes nüüd küberturvalisuse peale, oleme edusamme teinud ja on täiesti selge, et tulevikus peame me selles valdkonnas aga veelgi rohkem ära tegema, nii nagu me ka IT-valdkonnas peame ära kasutama siis kõiki neid võimalusi mida siis erinevate süsteemide ühendamine endaga pakub selleks, et saadikute tööd veelgi parandada ja lihtsustada. tegemist on eelarvega, mis tõuseb kolm koma üheksa protsenti, esmapilgul tundub see olevat väga suur tõus, tegemist on valimiste aastaga ja valimiskampaania jaoks on tõesti üks koma kaks protsenti eelarvest ette nähtud, tegemist on minu arvates mõõduka eelarvega ja me peaksime palju rohkem välja tooma seda, et kaheksateist koma seitse üheksa protsenti viiendas rubriigist, viiendas rubriigis on tegelikult viieteistkümnenda aasta kõige madalam summa ja siin on sada kolmkümmend miljonit eurot mänguruumi, üks koma kakskümmend üks protsenti viiendas rubriigis oleksid sada kolmkümmend miljonit eurot, mida parlament siis ei kasutaks. ma arvan, et tulevikus tuleks seda ka rohkem välja tuua. nüüd teie dokumendis lõik punktis viiskümmend üheksa räägitakse mitmeaastastest äh, kinnisvaraprojektidest, äh, mida mainis ka kolleeg Rüübich, et kontorid siis üks pluss kaks Brüsselis ja üks pluss üks äh, Strasbourgis. nüüd punktis viiskümmend viis selles dokumendis on midagi, mis minu arvates on kõige suuremaks puuduseks praegu ja ütlen ka, et see tegelikult äh, minu jaoks on ka kõige suurem lüüasaamine minu senises tegevuses, nimelt äh, Paul-Henri Spaaki hoone remontimise jaoks ei ole mitte midagi, mitte sentigi ette nähtud. isegi kui me teame, kõik teame, et tegemist on väga raske olukorraga tegemist ei ole mitte ainult isikliku lüüasaamisega, vaid tegelikult juhatuse ja kõigi eelarvetehniliste küsimustega tegelevate ähm, organite lüüasaamisega siin hoone, siin kojas. Ähm, praegusel hetkel on meid pandud olukorda, kus mitte keegi, kes vähegi on nõus vastutust kandma, ei laseks meil isegi mitte kuud kuud enam seal hoones koos käia. punktides viiskümmend seitse ja ka nelikümmend üheksa räägitakse ka Elamus Euroopa äh, näitusest, tegemist on jällegi väga raske eelarvelise olukorraga selle projekti puhul ja mina leian, et me peaksime Elamus Euroopa projektiga edasi minema. varasem president oli väga vaimustunud sellest ja ütles, et ka Berliinis kõik on sellest äh, vaimustuses. Strasbourgis äh, oli mul võimalik äh, osaleda selles uues rollimängus ja kolmesaja kuuekümne kraadises kinopanoraamis. see on tõesti vaimustav, see projekt. rääkisin ka ühe ametnikuga Baierimaa haridusministeeriumist, kes on ka tegelenud rollimängudega ja ta ütles mulle, härra Viiland, ainult Iisraelis on midagi sarnast, selline professionaalne rollimäng noortele inimestele esimene külastajate grupp, kellega ma kohtusin, seal ma mängisin Poola sotsialisti, istusin nii-öelda fraktsiooni ridadesse, tõesti, ma <laughs> olin valmis ennast nii palju ohverdama ja esimene noor, kes minu poole pöördus, ütles, rahvasaadik Viiland, suurepäraselt tehtud töö. lõpuks on keegi, kes suudab noortega samal tasandil suhelda. noored saavad äh, saavad seal nutitelefoni, neile antakse ka täpselt juhised, kuidas nad seda kõike peavad tegema ja ma tõesti soovitan teile kõigile, kui teile tulevad külalised, saatke eriti just noored inimesed rollimänge mängima. suur tänu peasekretärile ja ka siis peadirektoraatidele, mis selle süsteemi väljatöötamisega tegelesid punktis viiskümmend üheksa ka järgnevates punktides räägitakse ka personalist. mina leian, et nüüdseks me oleme piirid ületanud. kui me veel personali vähendame, siis see küll paranemist endaga kaasa ei too. numbrid küll paranevad, aga äh, koja töövõimet see halvab ja ma leian, et äh, me ei tohi tulevikus äh, vastu võtta otsuseid, kus me paneme paika protsendimäära, teades väga hästi, et komisjon arvestab ennast nii-öelda rikkaks ja saadab äh, inimesed ametitesse töötama ja nõukogul on lihtsalt täiesti piiramatud ressursid liikmesriikides, mida ta saab kasutada ma tean, et kogu aeg räägitakse sellest, kui tulevad siia külalised, siis nad küsivad mult, et kui palju inimesi siin töötab, siis ma ütlen, et nojah, inimesed leiavad, et õige vastus oleks et, et viiskümmend protsenti inimestest teeb siin ka tegelikult tööd. aga tegelikult see ju nii ei ole. parlamendis teevad inimesed äh, tõsist tööd mis puudutab keele küsimust, mida ka kogu aeg tõstatakse ja mina tahan ka selle tõstatada. kui britid lahkuvad, siis otse muidugi peaksime me säilitama inglise keele. Inglise keel oli siin hoones esindatud enne, kui Ühendkuningriigist sai liikmesriik. ma ei tea, kas te olete selle peale mõelnud, kui te näete siin neid numbreid kabiinide peal Te näete siin hästi keeli äh, tähestikulises järjekorras äh, pärast liitumist. Te näete kõigepealt saksa, inglise, prantsuse keelde, siis näete siis, kes vahepeal liitusid ja viimased kümme keelt on need keeled, mis kahe tuhande neljateistkümne, kahe tuhande neljandal aastal liitusid, nii et inglise keel on algusest peale olnud esindatud. me räägime äh, keelest, mida me kasutame siin suhtluskeelena. kahesaja miljonil nigeerlasel pole mitte mingit kasu sellest, et nemad räägivad ühte keelt, mida kõik ülejäänud äh, maailmas kasutavad. samal ajal aga kui mitte keegi teine seda keelt ei räägi, siis ei ole sellest mitte mingit kasu. ja võib-olla me peaksime kasutama nüüd praegu ka ära selle võimaluse, kus siis pärast brittide lahkumist äh, mitte keegi ei räägi emakeelt, kui ta räägib inglise keelt. nii et me peaksime seda võib-olla kui eelist vaatama. kolm koma üheksa protsenti vahendite tõus. see tähendab seda, et igale kodanikule läheb Euroopa Parlament neli eurot aastas maksma. Äh, USA-s on see viis eurot hoolimata sellest, et USA parlamendisüsteemis ei ole kahte suurt plokki esindatud. nimelt erinevad, erineva asukoha küsimus, mis on sada viiskümmend miljonit eurot umbes ja mitmekeelsus äh, umbes äh, viiskümmend üks miljonit eurot, nii et tegelikult äh, meil on siin veerand eelarvest äh, kuludele, mida me ise ei saa mõjutada ja need on ka kulud, mida USA parlamendil ei ole. nii et tegelikult need kulud muudu-, moodustavad umbes poole kuludest, mida maksab iga maksumaksja, ehk siis poole sellest neljast eurost nüüd mina tegelen hoonete valdkonnaga ja ma leian, et me peaksime selles valdkonnas äh, tõesti tõhusamaks muutma toimuma, me peaksime siin nii-öelda kontorikatastrit kasutama. kui kolleeg Depre on Strasbourgis, siis koda peaks teadma, et ta on Strasbourgis ja et nendel päevadel ei ole vaja äh, Stra-, Brüsseli kontoritel, kontoritesse saata koristajaid nii et ma arvan, et meil on väga palju erinevaid kaasaegseid võimalusi äh, töö tegemata jätta, sellepärast et seda tööd ei ole vaja teha ja ma arvan, et eelarvestamise puhul peame me ka komisjonide tööd parandama, ma arvan, et komisjonid saavad ise otsustada, kas nad soovivad minna mõnele tõendite kogumise visiidile või nad tahavad pigem kutsuda enda ette eksperdi või et äh, mitu joogipudelit nad siin saadikute ette panevad, ühe või kaks. ma arvan, et et ähm, valdkonnakomisjonid peaksid siin saama rohkem otsustusõigust selleks, et vastutustundlikult kuludega ümber käia. see kehtib ka Strasbourgi kohta ja täiskogude kohta Brüsselis. nii Strasbourgis kui ka Brüsselis on meil mittevajalikke koosolekuid ja tõesti, kui me soovime kulusid kärpida, siis me peaksime need koosolekud ära jätma kuigi ma ei ole selle komisjoni äh, täisliige, äh, tahan ma siiski teha teie dokumendile ka muudatusettepanekuid. ja veel üks punkt, sellel nädalal ja kutsun teid kõiki äh, ka midagi sarnast tegema. me teame, et siin on olnud komisjone, mis on öelnud, et meil ei ole mööblit vaja, aga samal ajal me teame, et meil on teenistused, mis tegelevad parandustega ja nende kulud on üha suuremad ja kuidagi tuleb neid kulusid vähendada. teadlased sellel mandril tegelevad ka küsimusega, kuidas kaasaegne mööblihaldus välja peaks nägema, kas iga kahekümne aasta pärast peaks midagi uut ostma või kas meil oleks võimalik mööblit äh, renoveerida ja et kas võib-olla iga saadik võiks ise öelda, mis tema jaoks on kontoris tähti ja mis, tähtis ja mis mitte. meil on praegusel hetkel üks hange käimas, meil on siin viis partnerit, sellest hankest ma muidugi praegu rohkem rääkida ei saa, aga need meie partnerid on välja toonud erinevaid näiteid, kuidas üks saadiku kontor kuidas ooteruumid välja peaksid nägema ning kolleegid Sassooli, Morin Chartier, Liberatski, Karski ja ka mina äh, saime siis ka need äh, näidiskontorid ja siis ähm, tehti veel üks kontor koos ilma eriliste funktsioonideta, koos ooteruumiga. kutsun teid kõiki tulema minu kontorisse ja eeldan, et kolleeg Sassooli on valmis ka teid vastu võtma. tulge vaatama neid kontoreid, minu kontorit ja ka ooteruumi siis selle ees ja siis te näete, kuidas me saame rohkem erinevate saadikute erivajadustega arvestada ilma et me loobuks kärpimisest, aitäh! Euh, suur tänu, härra Viiland! tõlge on meil kuni kaheksateist kolmekümneni, siis äh, peame ilmselt kasutama inglise keelt. härra peasekretär, teil on sõna. aitäh, esimees, asepresidendid on juba nii paljusid küsimusi kommenteerinud, nii et sellepärast mina räägiksin nendest küsimustest, mida siin ei ole põhjalikult veel arutatud, arvestades ka sellega, et aeg on otsas. mis puudutab veel neid ebakindlaid kohti eelarves, siis kõige suurem ebakindlus puudutab Brexitit. muidugi detsembrikuust oleme lootnud, et vähemalt aastani kaks tuhat kakskümmend on meil rahastus tagatud aga nagu ikka öeldakse, kõik sõltub kõigest. see lahkumisleping, üleminekuperiood ja ka tulevane staatus, nii et praegusel hetkel me selles eelarves lähtume sellest, et rahastus on tagatud nii kaua, kuni kehtib mitmeaastane finantsraamistik ehk siis aastani kaks tuhat kakskümmend. kuid me ei saa välistada, et läbirääkimistes võib tekkida kriis ja Äh, midagi muutub, mis tähendab aga seda, et see puudutab siis kõiki äh, institutsioone ja siis tuleb teha kirjalik muudatusettepanek eelarve kohta. see aga tähendab ka seda, et Brexiti taustal tuleb meil tegeleda ka Brexiti administratiivse poolega. siin Äh, president on juba öelnud, et arvatavasti veebruarikuus äh, parlamendi juhatuse koosolekul Michel Barnier ja Kiefer Hofstadiga räägitakse nendest küsimustest. olen vastavatel peadirektoraatidel palunud kõige tähtsamad küsimused kirja panna, mis puudutavad Brexitit ja välja on tulnud neli valdkonda. kõigepealt, mis saab äh, töötajatest, teiseks, mis saab inglise keelest kolmandaks, mis saab hangeteks, hangetest, kas äh, suuri tundlikke lepinguid sõlmitakse siis tulevikus riigiga, mis on väljaspool Euroopa Liitu, mõtlen siin just IT-süsteeme ja telekomi pakette ja neljandaks, mis saab meie infobüroodest? juhatus on tegelikult esimese arutelu juba selle üle pidanud, toona räägiti siis eelarvest, mis puudutab töötajaid, siis meil on sada kakskümmend viis, ütleb kõneleja, ametnikku, kellest, kes on Ühendkuningriigist, nendest kaks kolmandikku tegelevad just keelevaldkonnaga. meil on aga tulevikus vaja ka ingliskeelseid tõlke, tõlkijaid, juristlingviste ning ka äh, kommunikatsioonieksperte. tegemist on siis inimestega, keda meil, kellest me ei saa loobuda ja kõikide töötajate jaoks kehtib ka see, et nad ei esinda mitte oma rahvust ja riiki, vaid nad on Euroopa Liidu ametnikud. ja kui vaadata nüüd ka nende vanust, Briti töötajad on natukene vanemad kui ülejäänud siis on meil väga palju Briti ametnikke, kes äh, lähevad varsti pensionile ja sellepärast äh, mitte ainult keeleteenistustes, vaid ka mujal soovime me nende töötajate kohad säilitada. keelte puhul ainult üks number, seitsekümmend protsenti muudatusettepanekutest valdkonnakomisjonides tehakse inglise keeles aga neid muudatusettepanekuid ei tee mitte ainult britid, vaid väga paljud rahvasaadikud, kes suhtlevad inglise keeles. see tegelikult näitab, et inglise keel on meie jaoks keel, millest me ei saa lähitulevikus loobuda. nüüd infobürood, kontaktbüroodeks nimetatakse neid. alguses juhatus ütles, et meil on üks äh, büroo Washingtonis ja suhted Ühendkuningriigiga jäävad äh, ka tulevikus sama tihedaks nagu meie suhted USA-ga ja sellepärast otsustati, et see infobüroo Londonis ja Edinburgh's peaksid äh, sinna ka jääma. ja ma eeldan, et parlamendi juhatus võtab siis ka vastavad otsused äh, vastu, arvatavasti siis juba aprillikuisel koosolekul ja see siis kõik puudutab ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet. asepresident Viiland rääkis juba hoone, hoonetest ja hoonete poliitikast. on täiesti selge, et pikaajaline kinnisvarastrateegia on ennast ammendanud. esimene eesmärk oli suurendada kontoripinda meil on nüüd piisavalt kontoripinda Strasbourgis, sest meil on Haveli maja ja valmistades ennast ette Euroopa Parlamendi valimisteks kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, me ka natukene muutsime prioriteete. ka Luksemburgis oleme me nüüd üle pika aja pea kõik kontoripinnaruumi probleemid lahendanud ja Brüsselis avatakse esimesel aprillil Martensi hoone ning Square de Meuse hoone soetamisega oleme me tegelikult kontoripinna vajadused katnud. see tähendab seda, et me peame paika panema uued prioriteedid ja hoonete töörühm oma järgmisel koosolekul järgmisel nädalal ka põhjalikult selle küsimusega tegeleb. minu arvates on just kolmepoolsete läbirääkimiste ruume meil vaja kui need hooned kakskümmend aastat tagasi ehitati, siis kolmepoolseid läbirääkimisi ei toimunud. töö toimus valdkonnakomisjonides, kuid nüüd väga palju tähtsat tööd tehakse ära kolmepoolsetel läbirääkimistel. sellel aastal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal arvatavasti toimub kaheksasada kolmepoolset läbirääkimist, meil on aga ainult neli ruumi, mis on selleks kõlbulikud ja ka need ei täida tegelikult kõiki vajalikke tingimusi, nii et äh, raskuskese tulevase kinnisvarapoliitika puhul peab olema see, et me loome rohkem ruume kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks siis teiseks mainiti siin Elamus Euroopa öö, äh, näitusi, meie kogemused Berliinist, Strasbourgist ja Ljubljanast on väga positiivsed. Berliinis on kakssada viiskümmend tuhat külastajat äh, sellel näitusel käinud avamisest alati, alates. et tegelikult tõesti väga väikese vaevaga oleme jõudnud väga paljude inimesteni ja me oleme väga tänulikud, et juhatus võttis vastu otsuse sarnane elamus Euroopa näitus, alaline näitus luua siis ka Pariisis äh, Tallinna ja Helsingi jaoks on ka midagi sarnast ette nähtud, kuid sealne eelarve on siis väiksem. seda ei ole võib-olla võimalik kohe teha, aga kui hakatakse uusi lepinguid äh, sõlmima, siis tuleks nende punktide peale mõelda. Äh, kolmandaks, äh, üks lünga täitmine, Trev kaks, Triir kaks maja meil on põhimõtteliselt äh, kõik hooned välja jagatud, välja arvatud see üks hoone, Trev kaks hoone. Ehm, me ei saa nimelt selle hoone pärast Martensi äh, maja ja Trev üks maja ning ülejäänud hooneid omavahel ühendada. tegemist on äh, hoonega, mis kuulub praegu ühele Belgia äh, kindlustusametile ja lahendus tuleb seal leida. me oleme otsustanud eh, nii energeetilistel kui ka keskkonnakaitse põhjustel kolm protsenti hoonetest eh, igal aastal renoveerida ja järgneva kolmekümne kolme aasta jooksul tuleb meil eh, kõik hooned renoveerida seda kõike tuleb muidugi ette kavandada ja see peab äh, järgmise kinnisvara strateegia üheks kõige tähtsamaks punktiks siis ka olema. lõpetuseks veel paar sõna valimiskampaania kohta. kui vaadata kahe tuhande üheksanda, üheksanda, neljateistkümnenda aasta valimisi ja ettevalmistusi kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimisteks, siis tuleb välja, et kulutatud vahenditest suurem osa läks erakondadele. ehk et institutsioonid tõmbuvad nii-öelda tagasi ja annavad rohkem vahendeid siis partei pluralismi toetamiseks, sellepärast et Euroopa erakonnad on siis võimelised erinevaid poliitilisi võimalusi pakkuma ja tegema seda suuremal määral ja just sellepärast sellel aastal oleme me ka välja pakkunud, et äh, seitseteist miljonit eurot tuleb äh, anda siis Euroopa erakondadele selleks, et meil oleks võimalik siis ka professionaalne esinumbrite kampaania läbi viia esinumbreid toetavad ka veel ajakirjanike seminarid nagu eelmisel korralgi, kuid neid korraldatakse palju rohkem meil on ka ühine platvorm äh, teleülekanneteks ja meil on ka täiesti professionaalne valimisõhtu kavas. eelmisel aastal, eelmisel korral me pea, tegelikult kolmkümmend minutit pärast äh, äh valimiskontorite sulgemist saime me juba peaaegu protsendi täpsusega öelda, milline on tulemus. nii et äh, me oleme õppinud liikmesriikide kogemustest ja tahame seda kõike nüüd ka Euroopa Liidu tasandil sisse viia. see oleks minu poolt kõik, arvestades, et aeg on otsas. tänan väga, härra peasekretär. ma tean, et ka härra Sassooli peab kohe lahkuma, ta peab jõudma lennukile, kes, mis teda järele ei oota. mul on viis sõna soovijat, kui te saaksite teha lühidalt, oleksin teile tänulik, siis oleks tagatud ka tõlge, mille eest tänan juba ette tõlke, kui nad äh, oleks nõus meile andma mõned minutid lisaaega. kõigepealt proua Kardesabal. suur tänu. ma äh, kõnelen väga lühidalt, kõigepealt tahan tänada asepresidente ja peasekretäre peasekretäri tulemast, meiega seda infot jagamast, jah, meil ei ole ametlikke dokumente, jah, sest peavad läbi juhatuse kõigepealt minema. ja informatsiooni on väga palju ja väga raske on hinnata ja praegu seisukohta võtta. kolm koma üheksa protsenti on kavandatud tõus, et nagu ma aru saan see kaasab kaks koma viis, kaks koma kolm protsenti, mis on erakorralised kulutused, mis on seotud valimistega, kui ma nüüd õigesti aru sain. ja on esialg, esialgse reaktsioonina tuletaksin meelde, mida sotsiaaldemokraadid on alati kaitsnud, ehk siis, et me tahame säilitada kontrolli halduskulude üle. kui see kasvab rohkem kui inflatsioon, siis äh, peame arvesse võtma äh, erakorralisi kulutusi, kui tegemist on äh, ametiaja lõpuga valimistega, see on kaheprotsendiline tõus siis ja paraku need kulutused, äh, mis viimastel aastatel on olnud seotud julgeolekuga. kuid parlamendi eelarves on halduskulud, mis nende valdkondadega ei ole seotud. Nende kallal saame töötada selleks, et me saavutame tasakaalustatud tulemuse inflatsiooni suhtes. peasekretär ütles õigusega et, et seitsekümmend protsenti dokumentidest on inglise keeles. aga see on praktiliselt sellepärast, et see on, see lihtsalt peab nii olema, sest paljud raportid, mille kallal me peame töötama, me, kui me saame nad tõlkes, kuid fraktsioonis tuleb ka kokku leppida, seal on tehniline informatsioon selleks, et esitada muudatusettepanekuid. Äh, ma saan aru, et kirjalik tõlge ja selle korraldamine on väga keerukas, me oleme ainus institutsioon, kellel on selline kirjaliku ja sõlk, suulise tõlke tase, nii et ma tean, et see ei ole mitte lihtne. aga kui me nii suure investeeringu teeme, siis peame ka sedasorti probleeme lahendama samuti vastuseks härra Viilandile. mis on meie tulevaste projektide jaoks prioriteedid? mõelgem, kus on suurem tõhusus. parlamendi töös on olnud palju muutusi, oleme pidanud kohanema. aga siiski, see võiks olla ka võimalus, kuidas parem, ratsionaalsemaks muuta kulutusi teatud valdkondades, kuidas hoida kokku tänu tõhususele üks näide, mis tundub võib-olla liiga lihtne, aga see näitab väga hästi, millega on tegu. julgeoleku vallas, jah, kõikidel on badge'id, mis peavad olema elektrooniliselt registreeritud, aga kui me lähme ruumist teise ja kirjutame alla oma nime, kirjutame nime registrisse, see tundub küll rumal, aga meil on IT-süsteemid ometi. see on näide sellest, kuidas saaks tõhusamalt töötada. suur tänu. suur tänu, härra Ali, härra Rüübik, härra Sassooli. tahaksin teid äh, tänada üksikasjaliku analüüsi eest ja üksikasjaliku info eest, mida olete meile jaganud parlamendi eelarve kohta aastal kaks tuhat üheksateist. oleme raporti oled äh, ka lugenud, see, mis esitati parlamendi juhatusele, seal on ka mõned äh, arvulised prognoosid aastaks kaks tuhat üheksateist. raportis on üksikasjalik informatsioon kõige olulisemate sündmuste kohta Euroopa Parlamendis, mis on kavas aastaks kaks tuhat üheksateist. me oleme hinnanguga nõus mis puudutab majanduslikke tingimusi, oleme nõus oot-, ootustega valimiste suhtes ja ootustega, mis on seotud Brexiti suhtes. kolleegid juba ütlesid, et need arvud kirjeldavad Euroopa eelarvet, see on kõige väiksem osa rubriigist viis MFF-i algusest alates. teisalt aastases lõikes näeme kõige suuremat eelarve tõusu just Euroopa Parlamendi osas. see kolm koma üheksa protsendiline tõus, seda, see on igati õigustatud, kuid me ka teame, et äh, me hak-, hakkab lähenema praeguse ametiaja lõpp ja mida aasta edasi, seda rohkem kasvab äh, surve vabaühendustelt ja meedialt meil on prioriteedid nagu majanduskasv, tööhõive, ühtekuuluvus. meil on ka rahvusvahelised kohustused, julgeolek, kaitse. on selge, et Euroopa maksumaksja ootab, et me kasutaksime ja leiaksime vahendeid nendes valdkondades arvestades kõike seda, on pisut raskem teatud kulutusi seletada maksumaksjale. mida ma siin silmas pean, on praegune poliitiline majanduslik olukord Euroopa Liidus. me räägime ka tulemustest, tulemuspõhisest eelarvest, räägime sellest pidevalt räägime, et sedasorti eelarve Äh, annab paremaid tulemusi ja et äh, sellisel moel suudame raha kokku hoida. ma tahaksin siiski teada, mis äh, saab täiendavatest kohustused, arvestades läbi, lähiaastate väljakutseid. suur tänu ja härra Tarand! Uh, tänan, härra esimees, mul on alati väga hea meel kuulda asepresidentide äh, sõnavõtte, sest nad äh, tuginevad äh, peasekretär Velle raskel tööl, et kuidas üldse ellu jääda selles institutsioonis. nagu härra Ali ütles, on pisut erinev asi näha kõiki neid probleeme, mis meil on ja siis kuidas rahastada neid ülesandeid ja teisalt äh, kuidas õigustada, kuidas selgitada neid kulutusi, konkreetseid eelarveridu Euroopa avalikkuse ees. ja taaskord, kui me ütleme, et kakskümmend viis aastat on Pollanri Spaki hoone jaoks küll, hävitame selle, rahaliselt oleks see võib-olla õige ja ehituslikult ka võib-olla, ja töötingimuste mõttes oleks see hea aga on, see on väga keeruline oleks liikmetel öelda, miks me seda siis teeme. aga edasi liikudes, te tagasite meile, et inglise keel jääb meiega. väga kena, aga ma hoiatan, et see on illegaalne. Nigel Farage siis hakkab kompensatsiooni nõudma, kui meie kasutame tema Brexiti keelt seda tuleb ka arvesse võtta. igatahes. kolmandaks, selles kontekstis ütleksin ma, et kui me koostame eelarvet institutsioonide kampaaniate jaoks, ma ei tea teiste kolleegide kohta, aga minu jaoks saab olema see üsna keerukas seletada minu kodanikele, miks institutsioon korraldab kampaaniat, erakonnad äh, on need, kes minu korrektiivse arusaama kohaselt peaksid koguma liiksme makse ja mitte võtma kogu aeg raha eelarvest. aga ma tean, kuidas elu käib ja on korraldatud. aga lihtsalt protokolli jaoks tahaksin ma öelda, et Eestis poliitilised erakonnad kulutavad viissada tuhat eurot ühe liikme kohta Euroopa Parlamendis. mina kuulutan, kulutan sada korda vähem ja ma laenan seda oma emalt ja pean siis tagasi maksma isiklikumaks seda muutes, olles poliitiline esindaja, kellel, mul on ka siis suurem vastutus. no see tuleb teie pärandile kasuks, härra Tarand. härra Sani. <laughs> jah, aitäh, Zanni on mu nimi, aga jah, lühidalt, võttes arvesse, et kell on juba pool seitse läbi eelarve kohta üldiselt, et tõesti, nii nagu asepresidendid selgitasid ja ka peasekretär, kaks tuhat üheksateist on äh, eriline aasta, toimuvad, äh, meil on erikulud äh, võrreldes eelmiste aastatega, aga ma olen nõus ka kolleeg Kardja Zapalliga, et Euroopa Parlamendi kulude puhul peaksime me ikkagi ratsionalistlikult lähtuma neile küsimustele ja me räägime siin kolme koma üheksa protsendilisest tõusust. teistest küsimustest äh, kindlasti saame äh, ka veel rääkida, aga tahaksin ise peatuda valimiskampaanial ja selle rahastamise. üldiselt nõustun sellega, mida just äsja ütles kolleeg Tarand erakonnad ju viivad läbi kampaaniat, mitte institutsioonid ning kolmkümmend kolm miljonit kampaaniate jaoks ja äh, päris huvitav oleks mõista, kui palju näiteks nähti ette kaks tuhat neliteist kampaania jaoks, sellepärast et äh, tegelikult äh, toimimismudel oli ju ligikaudselt sama. ja endiselt veel sellesama küsimuse kohta kui otsustatakse läbi viia kampaania, siis peame tagama, et see kampaania oleks neutraalne selleks, et tuua inimesi ikkagi äh, valimistel osalema. see kampaania ei peaks mingil juhul äh, veenma kodanikke äh, Euroopa institutsioonide projektides. see ülesanne peaks ikkagi jää, teistele jääme, aga me peame siin neutraalsed olema. ülejäänud osas oleks ka veel asju öelda, aga arutan seda raportööriga. tänan, härra Tsanni, härra Manka. aitäh, esimees. ma kuulasin eelarve esitlust ja suurema osaga olen ma ka nõus. kuid mul on üks näide selle kohta, millist põhimõtet me peaksime kasutama. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saatis Euroopa Parlament komisjonile viisteist tuhat kakssada küsimust ja mingil hetkel kästi meil neid vähendada ja siis me esitasime ainult äh, tuhat viissada kuuskümmend küsimust, nii et viis koma kolm miljonit äh, oli meil võimalik sellega säästa ja nende küsimustega tegelevad sada viis inimest parlamendis ja väga paljud äh, töötajad olid täiesti šokis nende küsimuste pärast, mida esitati, nagu näiteks, kuidas asfalteerida teid, Itaalias. nüüd me tahame esitada vähem küsimusi, aga paremaid küsimusi. varem ei vaadatud neid küsimusi läbi, ei sõelutud neid, ei hinnatud neid, saadeti lihtsalt otse edasi. tähtis oli need küsimused lihtsalt esitada ja parlamendiliikmed said sellega siis äh, nii-öelda plusspunkte oma tegevuses. veel üks märkus, suurem osa eelarveridadest on indekseeritud ja need kümme koma neli miljonit eurot kahe tuhande viieteistkümnendast aastast olid ka indekseeritud. võib-olla need säästetud viis miljonit jäid kuskil kahe silma vahele ja on nüüd hoopis reservis. kui me oleksime kohe alguses teadnud, et need viis miljonit on olemas, siis me oleks võib-olla saanud midagi ära teha ähm, hoonete laenude tagasimaksmiseks ja võib-olla me oleksime saanud niimoodi säästa intresside pealt. me tõesti peaksime iga viie aasta tagant ühe eelarve ette valmistama ja lähtuma tõesti tegelikest vajadustest ja nõudmistest, mitte lihtsalt indekseerimisest ja kui meil on võimalik säästa, siis saame selle säästu investeerida kinnisvarasse ja saadikutesse. ma tahaksin teada, et äh, millal me hakkame lõpuks seda uut mudelit kasutama, sest kaks korda on juba parlament otsustanud, et sellele mudelile minnakse üle si,. tänan, härra Manka. et äh, rõhutasite, et optimeerimine ei pea toimuma mitte ainult maksu vallas, vaid ka võimaldab hinnata parlamendi tegevuse tulemi-, tulemuslikkust. justkui äh, tulemusindikaatorid oleksid äh, rumalad. homme peame aga hääletama neljakümne üheksa töökoha loomise üle. nelikümmend üheksa töökohta just kommunikatsiooni vallas valmistatakse ette valimiskampaaniat, see on homme hääletusel meil. olete nüüd kuulnud äh, kolleegide sõnavõtud ära, aga nüüd palun tõesti väga lühidalt, meil on probleem tõlkega, härra Viiland. Ähm, ähm, äh, vastan lühidalt kõigepealt kolleeg Tarandile. kui Euroopa Liit äh, kulutab vahendeid selleks, et kodanikke veenda äh, vett viis liitrit aastas vähem kasutama ja teeb selleks avalikke kampaaniaid, siis peab olema ka võimalik öelda, et on tähtis, et sa lähed valima, ütle oma arvamus. see, et poliitiliselt ei sekkuta, on täiesti selge. aga ma arvan, et peaks olema tõesti selge Äh, milles on meil probleem, kui vaadata Briti referendumit, äh, kui paljud noored käisid hääletamas ja kui palju mitte, siis tuli väga selgelt välja, kui palju tegelikult noorte hääl või üldse üks hääl maksab. kui härra Tarand lihtsalt konservatiivselt on selle vastu, siis see üllatab mind. no siis ma ütleks, et see on äh, roheliste viiskümmend varjutit. kolleeg Kardia Saabal Rubial tehnilised lahendused. ma toetan teid täielikult, kui te ütlete, et ka saadikute puhul tuleb teatud küsimusi kaasajastada. aga siin mängivad rolli andmekaitse ja on ka neid saadikuid, kes ütlevad, et me ei taha, et mind jälgitaks kogu aeg. toon paar näidet, see uus pilootprojekt, ma kutsusin ju ka teid, proua Kardiasaabal, tulema tutvuma minu kontoriga seal näiteks selle uue kontori puhul on võimalik äh, saavutada see, et meil ei ole mingeid ähm, kalleid lukusüsteeme, vaid et läbipääsuloaga on võimalik uks avada, aga siis ütlevad saadikud, et me kardame, et nüüd hakatakse vaatama, millal ma tulin sisse, millal ähm, välja keegi läks, aga samal ajal, kui midagi varastatakse, on ka võimalik välja selgitada, millise läbipääsulooga uks avati. aga tegelikult äh, tul-, meil on võimalik juba praegu sõrmejäljega alla kirjutada dokumentidel, kuid küsimus on selles, kui paljud saadikud oleksid sellise sõrmejälje allkirjaga nõus. tõesti, uute lahenduste puhul on väga palju kahtlusi ja kõhklusi, eriti just dial-, just äh, liikmete puhul, aga siin tõesti tuleb panustada dialoogile ja ma ise olen ka valmis väga palju reklaami nendele lahendustele tegema. härra peasekretär. jah, ähm, aitäh ma arvan, et siin oli neli küsimust mulle. kõigepealt äh, e-allkiri, digiallkiri, varsti oleme me seda valmis äh, juba tegema. nagu pres-, asepresident Wieland ütles, siin on pigem poliitiliste küsimuste taha see jäänud, aga tehniliselt on kohe varsti kõik valmis ja juhatus, parlamendi juhatus peab siis selle otsuse vastu võtma, kuidas seda meedet hakatakse äh, Äh, ellu viima. teine küsimus puudutas kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimiste kulutusi, siis mis puudutas institutsioone, siis numbrid on samad nagu eelmine kord selles eelarves ja seekord on ainsaks suureks muudatuseks see, et äh, peab, äh, et anname rohkem võimalusi erakondadele oma seisukoha väljatoomiseks, samamoodi toome rohkem esile esinumbreid kui varem. ja siin on ka öeldud, et meil on vaja muudatusi kommunikatsiooni, eh, kommunikatsioonis, tuleb rohkem kommunikatsioonistrateegiale panustada. härra Manka tõstatas ühe indikaatorite küsimuse, sest äkitselt hakatakse rääkima siin tulemusindikaatoritest ja et hakatakse mõõtma, et kes on äh, Äh, tubli ja hoolas saadike, kes mitte ja see toob endaga kaasa selle, et mingil hetkel kogu see süsteem muutub absurdseks. ja et hakatakse lihtsalt küsimusi esitama selleks, et oma numbreid üles kerida ja vastav äh, kodulehekülg vaadatakse nüüd ka üle, sest juhatus on seda palunud ja selgitatakse siis ka täpsemalt, äh, mis on äh, erineva töö taga, et näiteks raporti koostamine võtab kordi rohkem aega ja jõudu kui küsimuse esitamine. härra Tui küsis neljakümne üheksa töötaja kohta, mis ei ole siis äh, äh ülesehituses ette nähtud, need on väljaspoolt värvatud töötajad. juhatus on nüüd äh, välisbüroode jaoks uued tööülesanded paika pannud, öeldakse, et rohkem on vaja teha kommunikatsiooni ja pressitööd ning olla esindatud sotsiaalmeedias ja nende inimestega on meil võimalik seda saavutada, see on ka äh, odavam kui väljaspool asuvad ametid, ameteid selle tööga koormata. Paul Rüübich, pool minutit. Nous pourrions exprimer le souhait que le chiffre de 3,9 me võime väljendada ehk soovi et, et kolm koma üheksa protsenti siis nüüd äh, kahaneks see summa või? aitäh, esimees, suur tänu kõikide mõtete eest ja ma tõesti üritan siis hea raporti koostada. Äh, kordan soovi üle. Äh, usaldan täielikult asepresident peasekretäri juhatust selleks, et vähendataks kolme koma üheksa protsendi arvu see arv võiks olla väiksem, rääkides valimiskampaaniast. suur tänu kõikidele peasekretäri asepresidentidele, ma tänan kolleege, kes siia nii pikalt jäid, ma tänan kõiki kaastöötaja ja eelkõige tänan suulisi tõlke kogu südamest, sest juba lõuna ajal ületasime äh, piiri, läksime üle kaheteist kolmekümnest ja kohtume homme, sa-, meil tabab suur õnn, meid sabab suur õnnemoment ja kohtume kell üheksa null null.